Alors, euh, chers collègues, avant de... lugupeetud kolleegid, ennem kui annan sõna proua Georgievale, sooviksin veel päevakorrapunkti kaheksateist kohta paar sõna öelda. muudatus ettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kaksteist. ja nüüd me räägime humanitaarabi prioriteetidest järgmiseks aastaks. ja sooviksin tervitada meie ringis proua volinik ähm, Kristelina Georgievat ja tegu on siis komisjoni tööprogrammiga aastaks kaks tuhat kaksteist. raamleping allkirjastati kahe tuhande kümnendal aastal ja siis saime ka meie avaldada oma arvamust äh, soovitud algatuste kohta. kuna kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogrammi ei ole veel äh, tutvustatud, siis on väga hea, et proua Georgieva saab rääkida ka nendest valdkondadest, mis on meie jaoks järgmise, järgmisel aastal äärmiselt olulised. ja peale meie koosolekut meie koordinaatorid jätkavad äh, seda arutelu proua volinikuga ja komisjoni esimeeste konverentsil me räägime siis ka vastavatest soovitustest, äh, mis on seotud komisjoni tööprogrammiga aastaks kaks tuhat kaksteist ja nüüd annaksingi sõna proua Georgievale. suur tänu, proua esimees, äh, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel et äh, mul on äh, võimalus tulnud, võimalus äh, tulla siia Arengukoostöö Komisjoni ette ja mul on alati suur abi olnud teie väga konstruktiivsetest kommentaaridest. kui ma olin siin teie ees oktoobrikuus, siis me olime olnud tunnistajateks siis oktoobrikuus me veel ei olnud näinud Araabia kevadet, sündmusi Liibüas ja ka paljudes teistes riikides samuti on väga palju äh, kriise, mis jätkuvad äh, nii Sudaanis näiteks kui ka Lähis-Idas, et äh, nimetada mõningaid. ja see katastroofide jätkuvus nõuab senisest rohkem Euroopa Liidu poolseid pingutusi. nüüd viimase kuue eh, kuu jooksul olen ma käinud Jeemenis, Tais, Liibüa eh, ja Tuneesia piiril, samuti Palestiina okupeeritud aladel käisin kohal ja seal igal pool ma olen näinud, et Euroopa humanitaarabi on äärmiselt oluline tuhandetele ja tuhandetele inimestele, kes teavad, et Euroopa on ähm, hea jõud, et meie kaitseme kõige haavatavamaid inimesi ja meie toetame neid universaalseid väärtusi, mille eesmärgiks on muuta maailm paremaks kohaks meile kõigile ja loomulikult on meie abi äärmiselt oluline just nendel aegadel, praegustel aegadel. ja e, seetõttu on äärmiselt oluline e, praeguste väljakutsete valguses vaadata üle ka meie poliitikad, meie eesmärgid ja prioriteedid ja mina täna sooviksin teile rääkida sellest, e, millised on meie neli prioriteeti ja kui kaugele me oleme jõudnud nendega Ähm, alates meie viimasest kohtusest, see puudutab siis äh, humanitaarabi raamistikku, samuti katastroofitõrjet, äh, samuti vabatahtlike ähm, rühmade koostamine. nüüd kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu katastroofide äh, tõrjet. meil on väga palju ähm, koge-, meil on väga palju kogemusi selle kohta, kui oluline see on, ma räägin teile ühe loo, mis mulle on väga hästi meelde jäänud ja see puudutab Jaapanit. selle aasta märtsis ma pidin minema Aasiasse selleks, et osaleda rahvusvahelisel öö, äh, õppusel, kus öö, ähm, harjutati katastroofile reageerimist juhul, kui äh, on tegu seitsme koma viie pallise ähm, maavärinaga ja ma sattusin äh, siis piirkonda just sellel ajal, kui seal oligi väga tugev maavärin ja tsunami tekkis selle tagajärjel ning see põhjustas ka katastroofi tuumajaamas ja see kogemus näitas, et meie, et tegelikkuses äh, kahjud olid tuhandeid kordi suuremad kui see, mida me, mille jaoks me pidime harjutama. ning seetõttu Ehm, see sündmus ka näitas, kui olulised on meie meetmed, mida on toetanud ka liikmesriigid ja me vastavad ettepanekud me võtame vastu ka selle aasta lõpuks, see puudutab siis kodanikukaitset, samuti finantstoetust nendele meetmetele, mille eesmärgiks on siis Euroopa äh, võimekuse parandamine katastroofidele äh, reageerimise osas. me oleme äh, juuni keskel korraldamas ka kõikide osapooltega kohtumist, kus me räägime ka mõjuanalüüsist ja mõjuhinnangust ja samuti teie komisjonil on väga oluline roll siin, sellepärast et äh, selle komisjoni äh, tulev raport äh, proua Kaginilt on väga oluline, see käsitleb samuti katastroofidele reageerimist ja ma olen väga tänulik parlamendile ka teie toetuse eest, sellepärast et te olete selles ähm, teemavaldkonnas üles näidanud juhtrolli viimastel aastatel ja ma usun, et te säilitate ka selle rolli meie tegevustes tulevatel aastatel. nüüd, mida me rõhutame oma tegevusprogrammis, see puudutab kollektiivset Euroopa-poolset reak-, reageerimist, samuti et vajaminev abi jõuab võimalikult kiiresti abivajajateni. samuti tõhusus on väga oluline. nimelt äh, ja seda just äh, nendel karmidel finantskriisi aegadel on väga oluline ressursside tõhus kasutamine ja kuna me töötame vabatahtlikkuse äh, alusel, siis on oluline, et me saaksime võimalikult palju liikmesriike kaasatud oma programmidesse. ja seetõttu me peame ka vaatama, millised on niinimetatud stand-by ähm, kulud liikmesriikidele. samuti on oluline Euroopa Liidu äh, reaktsiooni äh, nähtavamaks muutmine, sest tihtipeale me teeme tegelikult väga head tööd, aga inimesed isegi ei tea, et selle töö taga oleme meie kui Euroopa Liit ja meie äh, katastroofidele reageerimise tegevus peab käima käes, käsikäes ka teiste oluliste meetmetega ja siin on oluliseks ka äh, riiklikud äh, ametivõimud ja seetõttu me jätkame oma diskussioone selleks, et ka aastal kaks tuhat kaksteist jätkata oma ennetustegevusega katastroofiennetusega ja vastavate ähm, koolitustega. ja ma tean, et iga euro, mis on investeeritud ennetustegevusse, tegelikult ähm, säästab seitse eurot, mis muidu läheksid katastroofi tagajärjede kõrvaldamisse. nüüd, mis puudutab meie raamistikku me äh, detsembris kaks tuhat kümme tulime välja ka teatisega, kus me rääkisime siis ka Euroopa tegevuskava rakendamisest ja Euroopa Parlament andis oma panuse sellesse äh, proua Strifleri omaalgatusliku raporti näol ja nõukogu panustas sellega eelmisel nädalal välja tulnud nõukogu järeldustega ning üldine seisukoht on see, on see, et äh, sihipärane vastus on, äh, reaktsioon on oluline. me peame oma humanitaarabipoliitikas järgima äh, kõiki olulisi põhimõtteid ja äh, tegema, eristama seda välispoliitikast. me oleme kindlaks määranud kolm valdkonda, mida, mis on olulised, see puudutab humanitaarabi tõhusust samuti Euroopa Liidu eh, humanitaarabi võimekuse suurendamine ja samuti rahvusvahelise humanitaarabisüsteemi tugevdamine. ja ma sooviksin natukene lähemalt selgitada neid kolme teemavaldkonda. Eh, täiesti kindel on see, et abi tõhusus on äärmiselt oluline just aegadel, kus meie ressursid on piiratud eh, ja vajadused väga suured nii et me peame siin tõesti tegema kõik selleks, et iga euro oleks äh, kulutatud võimalikult kulutõhusalt. meil on vaja paremini koordineerida oma reageerimistegevust. nii et nii et meie abi jõuaks kõikide abivajajateni, mitte ainult nendele, kes on äh, nii-öelda meie äh, tähelepanu radaritele jõudnud ja me peame ka vaatama, milliseid konkreetseid samme me siin osas saam-, peame võtma. mis puudutab humanitaarabi määruse ülevaatamist, siis see on ette nähtud aastaks kaks tuhat üksteist tööprogrammis ja see määrus on seni väga hästi oma eesmärke täitnud, kuid äh, väga olulised institutsioonilised arengud on aset leidnud sellest ajast peale eriti mis puudutab õiguslikku alust humanitaarabi jaoks, see on artikkel kakssada neliteist Lissaboni lepingus ja see puudutab ka ähm, Euroopa vastava seisukoha äh, vastuvõtmist, nii et me peame vaatama, mida see, mida need äh, arengud meie jaoks tähendavad me peame ka vaatama, millised on senise seadusandluse aruteludeks äh, avamise riskid ja ohud. me peame äh, humanitaarabi Euroopa Liidus edasi viima, mitte äh, astuma siin samme tagasi. ja seetõttu teie ees ma sooviksin rõhutada seda, et me väga ettevaatlikult, väga läbikaalutletult võtame neid samme, et liikuda edasi mainitud määrusega järgnevatel kuudel meil toimuvad ka arutelud äh, humanitaarabi osalejatega, nii Euroopa Parlamendiga kui ka liikmesriikidega ja meil on äh, väga hea meel, et meie mõjuhinnang saab meile ka suuna anda selles äh, töös. ja kui me selle analüüsi korralikult läbi viime, siis ma leian, et ma olen kindel, et need komisjonipoolsed ettepanekud määruse muudatuste osas ei tule enne kui eelmise aasta alguseks ning äh, palun andke meile aega ja ruumi, et seda tööd tõesti äh, hästi teha. see puudutab siis poliitika eesmärke ja, ja sisu. ja see puudutab ka järgnevat finantspaketti see on, käsitleb siis ka Euroopa humanitaarabi rahastamist, mille, mida ma täpsemalt veel selgitan kohe nüüd vahearuandes äh, on samuti räägitud Euroopa Liidu tegevusest, Euroopa Liidu poliitikatest humanitaarabi valdkonnas ja humanitaarabi mandaadi raames on oluline, et me väga äh, sidusa vastuse saame kujundatud Euroopa Liidu tasandil ja siin on minu jaoks äärmiselt oluline see, et me saaksime tugevamaid sidemeid luua humanitaarabi ja arenguabi vahel. meie vastutusel on see, et tagada, et need inimesed, kes on saanud kõige rohkem kannatada kriisides ja looduskatastroofides, nad saaksid hädaabi võimalikult kiiresti ja et see abi jõuaks nendeni sujuvalt selleks, et leevendada äh, katastroofide, kriiside tagajärgi, seega me säästame elusid. aga me peame tagama ka selle, et, äh, et kui humanitaarabi on kohale jõudnud, kui see kriis on läbi, et inimestele äh, tagada ka normaalsed elutingimused ja seetõttu näiteks Cote d'Ivoire'is me oleme näinud, et äh, meie terviklik lähenemine äh, arengule ja ülesehitusele äh, tõesti töötab koos härra volinik Piibalksiga. me oleme ka näinud, et see tegevus, nimelt siis humanitaarabi ja arenguabi vaheliste seoste tugevdamine on oluline ka üleminekuaegadel. ja nüüd järgnevaks Euroopa eh, Liidu tugevdatud panus rahvusvahelisse humanitaarabisüsteemi. meie oleme üks olulisemaid doonoreid humanitaarabi osutajate eh, ringkonnas ning seetõttu meie peame ka juhtrolli võtma endale humanitaarabi eh, agendas ja ma saan aru, et te kohtusite eile ka Andrew Mitchelliga ning ma täiesti nõustun ka see tema koostatud vahearuande järeldusega, nii et me, nimelt me peame rohkem fokusseerima oma ähm, tegevuse tõhususele. me peame me peame humanitaarabi kujundama sarnaselt äh, aastatuhande eesmärkide meetmetele. ja mind huvitaks ka väga äh, teiepoolne arvamus. meil on ka suurepärane võimalus avanemas, nimelt äh, järgmisel aastal saab, on e-, ECO kümnes aastapäev ja seda aastapäeva me saame kasutada selleks, et mitte ainult heita pilku minevikule ja varasematele tegevustele, vaid ka sellele, milline saab olema humanitaarabi ähm, prioriteedid järgnevatel aastatel. samuti on oluline humanitaarabi vabatahtlike üksuse äh, loomine. me teame, et vabatahtlik tegevus on äärmiselt oluline kakskümmend kaks protsenti meie elanikest, kes on üle viieteistaastased, on ühel või teisel moel kaasatud vabatahtlike tegevusse ning me näeme tihti, et kui kuskil ähm, mõnda piirkonda tabab katastroof, siis meie inimesed äh, soovivad aidata teisi ja oma teatises kaks tuhat, kahe tuhande kümnendal aastal me ähm, ka mainisime seda, et me peaksime pilootfaasis välja tulema äh, ka sellise vabatahtlike üksuse loomisega, see ja selleks oli ette nähtud siis ka koolitustegevused ja ka rahastus ja me oleme nüüdseks juba nõupidamise pidanud ja see, mida me oleme oma katseprojektidest õppinud, ähm, need kogemused me oleme siis ka koondanud äh, oma tegevusprogramme aastast kaks tuhat kaksteist. me oleme jätnud selja taha need ajad, mil toiduainete hinnad langesid. nüüd me näeme, et oluliseks trendiks on hindade tõus kliimamuutustega ning ka survega arenevale maailmale ei ole meil mingit põhjust äh, loota, et me kuidagi saaksime seda trendi vältida ja see tähendab, et just vaesemad inimesed on, peavad olema meie tähelepanu tegevuste fookuses. see tähendab, et ähm, rahvusvahelise toiduabi konventsioon ähm, tuleb läbi vaadata, ma tean, et ka teie olete selle arutanud, meie oleme saavutanud äh, väga palju edusamme ähm, konventsiooni kõige olulisema küsimuse osas, see puudutab siis äh, toiduabi muutmist selliseks vahendiks, mis on oluline ka ja vabalt juurdepääsetav ka kohalikul tasandil. ja me oleme väga palju lobitööd teinud äh, selle mm, projekti nimel ja USA ähm, riik, mida seni on olnud kõige keerulisem veenda, on väga palju olulisi ähm, meetmeid rakendanud, niisiis ähm, toiduainete küsimus on oluline. ja peale selle me oleme ka väga huvitatud sellest, et oma äh, poliitikates arvestada ka selle trendiga, ma olen väga tänulik parlamendile, et ka teie olete oma äh, aruteludes äh, tähelepanu pööranud toiduainete küsimusele. ma sooviksin äh, siin tänada ka proua Gabriela Zimmerit tema tehtud töö eest äh, toiduainete valdkonnas. niisiis, me peame vaatama seda arutelu ka mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. meie komisjoni poolt teeme oma ettepanekud juuni lõpuks ja see puudutab siis äh, institutsioonide vaheliste arutelude mm, algust. nüüd, kust tulevad need neli prioriteeti? loomulikult me oleme silmitsi väga olulise äh, tuntava survega, mis puudutab meie tegevuste rahastamist, meie praegusest eelarvest selgelt ei piisa ja te näete, et ähm, see surve suureneb aasta-aastalt ja seetõttu me peame suurendama oma reserve ja pidevalt küsima vahendeid juurde. mina tulen, äh, minu äh, filosoofia on fiskaalselt äh, vastutustundlik ja see filosoofia ütleb, et me peame olema väga Ähm, äh, täpsed ja ettevaatlikud, säästlikud oma tegevustes, eriti selles olukorras, kus meie liikmesriigid kannatavad. ja see tähendab, et me peame vaatama, millised on inimeste vajadused, millised on äh, meie võimalused ja praegu äh, on nende abivahendite mahuks umbes miljard aastas ja me peame ka arvestama nende olukordadega, mis ületavad meie võimekuse ja selliseid olukordi on ette tulnud äh, üheksa korda viimase kümne aasta jooksul. ma olen külastanud nii meie liikmesriike kui ka neid riike, kellele me oleme abi osutanud ning alati on see olnud minule väga selge, et Euroopa on ära teeninud nii meie kodanike austuse, kaheksakümmend protsenti meie kodanikest on meie tööga rahul olnud ja ka nende inimeste austuse, kes, keda on tabanud katastroofid või kriisid terves maailmas. ja me oleme ära teeninud selle austuse sellepärast, et meie jaoks on solidaarsus väga oluline ja see te tegevus, mida me teeme, on meie jaoks tähtis, kuid maailm muutub keerulisemaks ja hapramaks ja seetõttu on oluline ka tagada stabiilsus ja julgeolek meie endi kodanike jaoks. suur tänu ja ootan huviga teie kommentaare. suur aitäh ja annan nüüd sõna saadikutele. kõigepealt annan sõna iseendale ja ma palun, et ma teeksin lühidalt. lugupeetud volinik Te tegelikult vastasite eh, nendele küsimustele, mida mina tahtsin ka esitada. Te rääkisite humanitaarabi määrusest, eh, mis pärineb aastast eh, üheksakümmend kuus ja mis tugineb nõukogu järeldustele humanitaarabi vallas. kas teie arvate, et mõned liikmesriigid võivad taganeda nüüd mõningatest põhimõtetest eesmärkidest? Te rääkisite ka seosest kriisiabi ja rehabilitatsiooniga seoses Te mainisite ka erinevaid poliitilisi kohustusi, aga võib-olla eh, see seotus ei ole selline, nagu me seda näha tahaksime, milline on eh, kokkusobivus erinevate finantsinstrumenti vahel, kui eh, kiireloomuliselt abilt minnakse üles, minnakse üle mm, üleminekuperioodile ja seetõttu ma tahaksingi teada, mida komisjon arvab sellest kõigest seoses finantsperspektiiviga Äh, te ütlesite, et te korraldasite konsultatsioonikohtumise partneriga, partneritega selleks, et äh, seadusloomealaseid ettepanekuid koostada et tsiviilkaitse vallas Euroopa Liidus ja näib, et enamik liikmesriike tahavad äh, Euroopa Liidu kiirreageerimisüksust näha ja eh, see tehakse eh, kättesaadavaks vabatahtlikkuse alusel eh, Euroopa Liidu operatsioonidele. mina tahaksin teada, kuidas tagada see vabatahtlik kättesaadavus, mitmed liikmesriigid tahaksid meetmed, mis, meetmeid, mis oleksid äh, atraktiivsed automaatsele äh, kaasrahastamisele, näiteks nagu transpordivaldkonnas ja nii edasi. Äh, ma liigun edasi järgmiste küsimuste juurde, võtame kaks-kolm küsimust äh, korraga ja siis saate aega vastuseks. proua Gretu, palun. suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada teid, lugupeetud volinik, siia tulemast. Te kindlasti teate, kui oluline meie jaoks see struktureeritud dialoog on. me hindame teie mm, võimalust siia tulla ja teie kättesaadavust arengukomisjoni liikmena ei ole mit, mul mitte ainult küsimusi, ma tahaksin rõhutada meie ettepanekuid humanitaarabi valdkonnas aastaks kaks tuhat kaksteist. loomulikult kõik see, mida te ütlesite, on väga hea. Te mainisite siin häid mõtteid. mis puudutab eh, teatist aastast kaks tuhat kümme selleks, et Euroopa paremini eh, katastroofidele reageerida suudaks, siis kahe eh, tuhande kaheteistkümnendal aastal peaks tulema seadusloomealane algatus eh, selleks, et Euroopa Liidu tsiviilsuutlikkus instrument paika pannaks. ja loomulikult on sellega seotud ka selgitused, mis puudutavad äh, välisteenistust ja komisjoni nendevahelisi suhteid. me kutsume üles ka Euroopa konsuse rak-, konsensuse rakendamisele, äh, mis sõlmiti kahe tuhande seitsmenda aasta detsembris äh, ning me tahame, et humanitaarkonsensus täitmist paremini jälgitakse ning et pakutaks koolitusi ja infot selle konsensuse osas eriti välisteenistusele, äh, diplomaatidele ja sõjaväelastele. Äh, me leiame, et äh, tuleks välja töötada strateegia lähenemisele Euroopa Liidu humanitaarküsimustele. me leiame, et praegustes äh, humanitaarabi instrumentides sisalduv äh, ja rahastus, mis neile on eraldatud, peaks olema piisavalt paindlik selleks, et äh, kriisidele reageerida. mis puudutab seadusloomealast ettepanekut humanitaarabi korpuse loomiseks, siis meie leiame, et see peaks olema suunatud ainult humanitaareesmärkidele ja selle kasutamine peaks olema piiratud looduskatastroofidega ning äh, seda peaks kasutama üleminekusituatsioonides ja tuleks tegeleda äh, katastroofide vähendamisega. me kutsume üles ka Euroopa Liidu ülese strateegia väljatöötamisele, mille eesmärgiks on äh, keskenduda arenguriikidele, vähendamaks seal katastroofide teket. meie, mm, minu viimane ettepanek Äh, puudutab teie programmi ja ma loodan, et äh, ja ma arvan, et äh, me peame keskenduma uutele liikmesriikidele, sest et olukord on mõneti isegi traagiline, sellepärast ainult Küpros on oma eesmärgid täitnud. me peaksime Äh, nendes riikides äh, toimuvatest arengutest oma teadlikkust suurendama. me võiksime organiseerida äh, näiteks kahepoolse kohtumise mitte ainult valitsustega, vaid valitsusväliste organisatsioonidega. ma loodan, et meie kolleegid mõistavad, kui oluline see on, et et ma, ma, ma arvan, et mõistavad seda, et midagi tuleb ette võtta. aitäh. Merci, madame Cretu, je passe à présent la parole à madame. suur aitäh, proua Cretu ja nüüd saab sõna proua Keller. suur aitäh, jah Küprose küsimus äh, on jah, tõesti aktuaalne ma tahaksin tänada proua Georgievat selle eest, et ta siia tuli ja oma töökava meile esitles. mul on ka väga hea meel kuulda, et te tõesti teete juba tööd katastroofijärgse äh, tegevuse osas. ma tahtsin teada, kas on plaane tulla välja teatise või äh, millegagi, et me näeksime nende arutelude tulemust me tahaksime ametlikult osaleda selles protsessis ja ma tahaksin ka teada, kas, eh, võttes arvesse eelmist aastat, kus eh, oli palju katastroofe ja teil oli palju tööd, et kas sellest on eh, midagi ka õpitud? näiteks, et jah, sellistes olukordades tuleb tulevikus teistmoodi käituda. meil oli ka Liibüaga seoses arutelu Äh, kus äh, räägiti sellest, et kas äh, me peaksime humanitaarabi andma koos sõjaväelise kaitsega. mida teie sellest arvate, sellest konkreetsest juhtumist? kas teie olete sellega nõus või mitte ning lõpetuseks, te mainisite siin tõhusust ja tulevast kohtumist Eh, millised peaksid olema sellel kohtumisel prioriteedid ja mida peaks sellel kohtumisel arutama humanitaarabi kontekstis, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Svensson suur aitäh, proua äh, esimees, alati on äh, julgustav äh, ja muljetavaldav kuulata proua volinikku, suur aitäh, et te siia tulite. mulle väga meeldis see, mida te ütlesite solidaarsuse koha pealt, kui te ütlesite, et me peame humanitaarabi küsimustega edasi liikuma, mitte tagasi. ma tänan teid ka selle eest, mida te ütlesite humanitaarabi ja pikaajaliselt planeeritud areng arenguabi koordineerimise kohta. kui võimalik, siis ma paluksin teil, volinik, rääkida veidi rohkem äh, koordineerimise flek-, äh, paindlikkuse küsimusest Euroopa Liidu antava abi osas äh, selleks, et lõhet ületada. lõhe on olemas humanitaar- ja arenguabi vahel. seda tuleks teha selleks, et sellise lõhe negatiivseid tulemusi ära hoida proua äh, Georgieva, teil on nüüd sõna. suur aitäh äh, nende küsimuste ja kommentaaride eest, mm, mis siin kõlasid. mis puudutab nüüd seda, mida proua Stigler mainis, siis meil on äh, üheksakümne kuuenda aasta määrus mis on meid hästi teeninud ja tegelikult teeb seda ka siiani. me oleme seda analüüsinud ja me mõistsime, et eh, mis puudutab põhimõtteid, eesmärke ja täitmismehhanisme, siis tegemist on hea määrusega. loomulikult on võimalik edasi liikuda, äh, võttes arvesse institutsionaalseid arenguid äh, ja seda, kuidas äh, töö on muutumas, võttes arvesse esile kerkinud uusi ülesandeid, mis meie ees seisavad, ja uusi doonoreid. aga me peame seda kõike väga hoolega tegema, sellepärast et kui midagi uut teha, siis eh, see võib tuua kaasa muudatusi, mis ei pruugi alati olla konstruktiivsed eh, ja ei pruugi alati meid edasi viia. praegusel hetkel on mõningates liikmesriikides olukord selline ja seda mitmetel põhjustel, et eh, seal on potentsiaalne risk Äh, humanitaarabi valdkonnas, nimelt äh, meie vajadustel põhinev lähenemine. miks on vajadusel põhinev äh, lähenemine nii oluline? see tegelikult on ilmselge, aga väga sageli inimesed ei mõista, mida see tähendab. see tähendab seda, et me oleme pimedad religioonile, poliitilistele veendumustele ainus, mis meid, äh, juhib meie tegevustes, on see, et inimesed kannatavad ja sellest me oma tegevustes juhindumegi. ja niimoodi käitudes oleme meie, eurooplased, täitnud kaks olulist eesmärki. esimene on loomulikult aidata inimesi, kellel seda vaja on ja see on äh, panus maailma stabiilsusesse ja rahusse, aga teine eesmärk on olla eeskujuks teistele. ja seda humanitaarabi endast kujutabki, tegemist ei ole poliitilise instrumendiga, tegemist ei ole instrumendiga, millega inimeste veendumusi muuta, tegemist on instrumendiga, millega aidata inimesi siis, kui nad tõeliselt abi vajavad. ja see põhimõte on põhimõte, mida me peame kaitsma. mina sain palju julgustust, olin äh, mõned päevad tagasi Venemaal ja äh, kohtusin äh, kriisiolukordade ministriga ja välisministriga ning Vene pool ütles, et nemad tahavad, et humanitaarabi ei oleks poliitiline ehk siis teiste sõnadega, nemad on liitlased meiega, neil on olnud minevikus kurbi kogemusi ja nad on sellest õppust võtnud. niisiis, kui te küsite meil, minult ohtude kohta, siis see ongi kõige suurem oht, see on ääretult oluline asi. mul on see äh, mulje, et äh, mõned inimesed tahavad öelda, et paneme kõik asjad kokku, välispoliitika, arengupoliitika, humanitaarabi, ühesõnaga paneme kõik kokku ja, ja siis on meie tegevus tõhusam ja need inimesed tõesti teevad seda uskudes, et nad teevad head ähm, ja et nende eesmärk on õilis. aga ähm, mõnikord on äh, tee põrgusse ähm, sillutatud heade kavatsust, kavatsustega. me peame Äh, tõesti äh, endale aega võtma ja mõtlema, et kui me selle määruse uuesti avame, siis me teeme seda väga selge plaani alusel, selge strateegia alusel, äh, teadmaks, kuidas sellega edasi liikuda. ja proua Gretu, seda me tahamegi oodata kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast me ei taha äh, panna endale väga ranget ajapiiri, mis ei võimalda meil äh, äh, võib-olla selle teemaga piisavalt korrektselt tegeleda. mis puudutab olemat olemasolevate instrumentide paindlikkust ja teineteise täiendavust, siis meie teeme tööd äh, sõltumatult ja neutraalselt, aga me teeme oma tööd üleüldise Euroopa tegevuse raames äh, keerulistes olukordades. ja äh, siinkohal on selline täiendavus esmajoones stabiilsuse instrumendiga, arenguinstrumentidega ja selles kontekstis leiame meie, et stabiilsusinstrument on võrdlemisi paindlik Äh, ja me saame äh, siduda selle, mida meie teeme, sellega, mida nemad teevad. Äh, see ei kehti aga suure osa arengu rahastamise kohta, sest et arenguküsimuste rahastamine võtab väga kaua aega, nende ettevalmistus võtab aega, rakendamine võtab aega ja siis tulebki see lõhe, millest siin main-, mida siin mainiti ideaalses maailmas peaks olema nii-öelda üleminekuaeg, ülemineku äh, äh, instrument ja et selleks ei ole vaja uut instrumenti, tegelikult olemasolevad instrumendid äh, seda ka võimaldavad, et tagada paindlikkust rohkem. ja proua Gretu ja härra Svensson küsisid ka seda, kuidas me saaksime paremini selles valdkonnas tegutseda? mina arvan järgmist. mina olen teinud järgnevad järeldused. kõigepealt me peame looma mm, arengu poolelt selle finantsruumi, eh, ehk teise sõnadega, me peame eh, tagama selle, et eh, arengu rahastamine tuleks kiiremini ja oleks paindlikum ning teiseks me peame äh, Äh, looma stiimulit äh, äh, ja survestama humanitaar- ja arenguspetsialiste, et nad teeksid koostööd, näiteks ühine vajaduste hindamine, mida praegu tehakse, see on tegemi-, tegelikult väga hea instrument kriisijärgsetes olukordades, mis toob erinevad osapooled kokku. me tuleme kokku jah, planeerimise faasis, ja siis meil on vaja äh, teada, kuidas me rakendusfaasis ka koos äh, töötame. Äh, minul on kogemusi arenguvaldkonnas ka, nüüd ma töötan humanitaarvaldkonnas. arenguinimesed arvavad, et humanitaarküsimustega tegelevad inimesed püüavad kriisiolukordades inimeste elusid päästa, aga nad ei mõista, mida tähendab vaesuse põhjuste kaotamine ning humanitaarküsimustega tegelevad inimesed arvavad, et eh, arenguküsimustega tegelevad inimesed on aeglased ja bürokraatlikud ja nii edasi. me peaksime tegema tõesti kõrgemal tasandil tööd selleks, et julgustada jõudmaks ühistele eesmärkidele mm, probleemsetes olukordades. me peame eh, sellega tegelema juhttasandil. maailmapank äh, avaldas oma viimase raporti just sellel teemal, mis puudutab äh, hapraid riike. ja ma tahan ka sellega seoses öelda, et äh, meil on vaja ähm, näidata, et, et nendes olukordades me tegutseme hästi ning selle põhjal edasist hindamist tegema mina olen võtnud teie ja kodanike ees vastutuse selles osas, et see raha, mis kulub ähm, humanitaarabi valdkonnas, on kulutatud äh, raha, on kulutatud inimeste päästmisele, elude päästmisele ähm,. ma äh, Äh, ei saa kasutada seda raha äh, laste harimiseks, ma päästan lapse elu ja kolm aastat hiljem äh, tuleb keegi härra Piibaks ukse taha ja tahab raha saada sellesama lapse harimiseks. ehk siis kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et me peame koos planeerima oma tegevust, me peame erinevate valdkondade spetsialistid kokku tooma, neid koolitama ja need ühismeeskondadesse panema, me peame suurendama ka vastutust tulemuste eest. Cotivari puhul, mida ma mainisin, on meil praegu kuuskümmend miljonit humanitaarrahastust ja sada kaheksakümmend miljonit arengurahasid ja praegu on õige aeg tegevusi ühindada. mida see tähendab? Äh, see tähendab, et äh, me peame tegema tööd selleks, et äh, inimesed toitu saaks ja selleks on vaja raha. me anname raha töö eest ja siis muutub see kõik arenguprojektiks, millel on konkreetsed eesmärgid Äh, need on viisid, kuidas me saame edu saavutada selles valdkonnas. mis puudutab seadusloomealaseid ettepanekuid äh, Euroopa Liidu äh, katastroofile reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta, siis ma arvan, et see, mida me teeme praegu, on see, et me kõnnime kahel jalal. kõigepealt me tegeleme sellega, mis ei vaja seadusloomealast regulatsiooni. näiteks paneme paika Euroopa kriisidele reageerimise keskuse see ei nõua seadusloomealast ettepanekut, aga see annaks meile platvormi, millelt me saaksime edasi liikuda selleks, et eh, liikmesriikide oskusi integreerida. ja teiseks on meil vaja seadusloomealaseid ettepanekuid eh, siis, kui me teie juurde tuleme. ja siis me ütleme, et see on meil olemas eh, liikmesriikide lubaduste näol Äh, üksuse koostamiseks, siin on meil lüngad ja need on meie ettepanekud lünkade täitmiseks. Äh, see võib äh, toimuda liikmesriikide poolse suurema panusega või võib seda saavutada seeläbi, et et väikesed varakogumid on äh, ühisomandis. Äh, ma ei ole päris kindel, kuidas seda teha, me ei ole veel seda üksikasjalikult välja töötanud, aga kui me teie juurde tuleme, on ääretult oluline see, et me teie toetuse saaksime. loomulikult me kaasame teid äh, kogu protsessi me peame looma süsteemi, mis tõesti töötab, sellepärast et üheksakümmend kolm protsenti äh, inimesed on meile öelnud, et nad tahavad, et Euroopa tegutseks äh, ühtselt äh, katastroofiolukorras ja me peame sellele üleskutsele reageerima. proua Gretu küsimus, mis puudutab tööjaotust välisteenistusega looduskatastroofide valdkonnas Äh, meie oleme esmane reageerija. Äh, kui katastroof toimub, siis äh, minu meeskond on esimesed, kes sinna kohale lähevad ja meie tööks on pakkuda humanitaarabi, abi tsiviilkaitse vallas. ja kui vajalik, siis meie paneme paika koordinatsioonimehhanismi selleks, et liikmesriigid äh, saaksid ka kohale tulla ja siis, äh, kui tegemist on äh, katastroofiga väljaspool Euroopa Liitu, kaasame me ka välisteenistuse, kui tegemist on ka poliitilise dimensiooniga, siis see kuulub nende pädevusse. me oleme seda mm, ka korduvalt juba teinud ja ma tõesti tean, mis on meie roll ja kuidas me seda täidame täna hommikul äh, paluti, äh, küsiti mul äh, küsimus, kas meil peaks olema ainult üks kriisiruum mm, kas meil peaks olema ainult üks kriisiruum, mis või keskus, mis hõlmab sõjaväelisi kriise ja muid kriise? ja selle põhjal, mida ma liikmesriikides olen näinud, mida ma Venemaal, teistes riikides, USA-s olen näinud, on, et ei. meil on vaja koordinatsioonisüsteemi äh, tsiviilkaitseks ja humanitaarabi äh, andmiseks inimesed, kes äh, selleks vastuseks laua taga on, on esimesed vastajad. me vajame ka poliitilise sõjaväelist kriisikeskust, ähm, millega me saame ühenduses olla. kui tegemist on poliitilise kriisiga äh, või kui äh, kriis nõuab äh, sõjaväelist lahendust. ja kui te mäletate, siis president Obama vaadates seda, mis bin Ladeniga toimus, siis Äh, see toimus nende kriisitoas, aga Feemas äh, on äh, veel üks selline kriisituba, mis asub võib-olla ainult miili kaugusel, kus keskendutakse ainult humanitaarabile ja looduskatastroofidele ja USA-s on üksus, mis tegeleb looduskatastroofidega äh, Eh, väljaspool USA-d ja seal on ka FEMA-l eh, koht. aga näiteks Prantsusmaa, Itaalia, eh, neil on tsiviilkaitsel oma kriisiruum, välisasjade küsimuses on oma kriisiruum, tsiviilkaitse äh, Äh, inimesed äh, on kontaktis äh, selle välisasjade kriisiruumiga ja see töötab ka vastupidi. ja mina arvan, et selline lähenemine on meie jaoks ka õige lähenemine. ma olen nõus, et koolitust on rohkem vaja teha, eriti nendele inimestele, kes on meie jaoks ääretult olulised sõjaväestruktuurid, arengu küsimustest vastutavad inimesed kriisid on meid äh, nii ära kurnanud, et äh, nii mina kui minu personal, äh, meil on jõud otsas. päevas on ainult kakskümmend neli tundi ja nädalas on seitse päeva. ja see, siin on meie piirangud, ressursid on olulised, maailm on muutunud äh,, Äh, kriiside ja katastroofide äh, arv on suurenenud, nende keerukus on, raskusaste on suurenenud. me peame seda mõistma, äh, kui me tahame head tööd teha. selleks, et olla tõesti hästi ette valmistunud, selleks, et head tööd teha, peame me tegema rohkemat. me oleme siin rääkinud paindlikkusest, jah, see on meie peamiseks eesmärgiks. kui paindlikkust ei ole, siis inimesed surevad iga kriis on ju erinev. mis puudutab vabatahtlikku äh, üksust, siis äh, meie liigume selles küsimuses väga hoolikalt edasi, me tahame äh, olla kindlad, et see meie ettepanek tõesti on tõhus ja täidab lünga, mis praegu olemas on. Äh, ma olen täiesti nõus äh, katastroofiriski vähendamise küsimuses, see on üks meie seadusloomealastest äh, prioriteetidest ning me tuleme välja teatisega ennetamise valdkonnas, mis just selle eesmärgi suunas liigub. ma olen väga tänulik teie ettepaneku eest uute liikmesriikide küsimuses, eriti kuna ähm, mm, mm, humanitaarabi volinik on ka uuest liikmesriigist ja Äh, tahaksin ka öelda, et äh, Bulgaaria puhul äh, teil ei ole null koma viiteist protsenti. Nad peavad selle eesmärgi täitma ja nemad peavad edu saavutama. mis puudutab arutelu tulemusi, ma juba Äh, mainisin seda, mida proua Keller äh, teada tahtis äh, katastroofide järgsest olukorras. meie vaatame asjade seisu pärast iga suurt katastroofi ja vaatame, mida teistmoodi teha. me püüame seda kõike seadusloomealastesse ettepanekutesse sisse viia ja oma töö korraldamises seda ka arvesse võtta. paljud õppetunnid, mida me oleme saanud, ähm, kajastuvad kindlasti kriisikeskuse loomises kui te küsite minult, äh, mida äh, mina pean kõige olulisemaks, olulisemateks õppetundideks, siis ma ütleksin, et äh, üks õppetund on see, et kui me tegutseme keerukas kriisiolukorras, siis me peame koordineerima oma tegevust liikmesriikidega. Euroopa peab tegutsema ühtselt seda sellepärast, et me ei, vastasel korral ei saa kritiseerida teisi ÜRO-d või teisi, kes ei mm, tegutse koordineeritud, kui me seda ise ei tee, see ei ole lihtne, aga seda tuleb äh, teha. teiseks, me peame alati äh, hoidma silmad lahti kõige haavatavamate inimeste koha pealt. Need inimesed äh, ei oma sageli tugevat häält ähm, käisin hiljuti okupeeritud Palestiina territooriumidel ja kuuskümmend kaks protsenti läänekaldast äh, ei ole saanud äh, piisavat äh, avalikku tähelepanu, aga samas on see piirkond, kus kõige haavatavamad kogukonnad, peduinide kogukonnad elavad. me peame tagama selle, et meie humanitaarvaldkonna inimestena peame tagama selle, et me tõesti tegeleme kõige haavatavamate inimestega ja me peame nende huve kaitsma. Neil ei ole võimukoridorides teisi eestkõnelejaid ja meie peame seda tegema nende eest. viimasel aastal olen ma eh, saanud selgeks ka selle, et eh, alati tuleb olla valmis ootamatusteks. Eh, mõelda alati sellele, mida ei suuda ettegi kujutada sest äh, see võib juhtuda. ma kõnelesin Washingtonis äh, katastroofiüritusel äh, ja neljateistkümne kuu jooksul olen ma oma töökohal näinud igasuguseid ettekujutatavaid katastroofe, välja arvatud see, et komeet mm, maale tuleks. loodetavasti seda ka ei juhtu. ja ma olen kõik kõike, kõiki neid katastroofe näinud korduvalt ja seda neljateistkümne kuu jooksul. kui te arvate, et olete hullemat näinud, kõige hullemat näinud, siis äh, juhtub midagi veel hullemat, nagu näiteks Jaapanis. ja ma pean äh, ütlema ka järgmist, ma väga vabandan, ma räägin väga pikalt, äh, aga mulle tuleb meelde väga palju sellest, mida me oleme ära teinud. ääretult oluline on see, et me mõistaksime, et koostöö ei ole ühesuunaline tänav. arenenud riigid Eh, ei aita ainult arengumaid, see ei käi enam niimoodi. me elame maailmas, kus eh, koostöö peab olema kahepoolne, me peame tegema kõik eh, omavahel koostööd. sel aastal on kõige laastavamad katastroofid olnud just arenenud riikides, Uus-Meremaa, Austraalia, USA, Jaapan ja nad on sellised riigid nagu Jaapani mm, nurka surunud, täiesti laastanud. Jaapan ei teadnud, kuidas abi paluda see tähendab seda, et äh, tööd on meil palju. mis puudutab äh, Liibüat äh, ja sõjaväelist tegevust, siis meie seisukoht on väga konkreetne ja lihtne. humanitaarabi toetub sõjaväelistele vahenditele ainult hädaolukorras, mida see tähendab, et see tähendab seda, et siis, kui muid võimalusi ei ole, eh, Liibüas on meil muid võimalusi, eh, neid on raske küll kasutada, aga seetõttu meie ei taha eufoori. kui me kasutame need, kui me eh, kaotame need võimalused, siis on jõudnud kätte aeg eufoorilt abi paluda. aga seniajani on mitmeid võimalusi, kuidas mm, on võimalik kasutada sõjaväelisi vahendeid, näiteks sõjaväepaate äh, ja lennukeid äh, näiteks inimeste äh, evakueerimiseks või kauba kohale toimetamiseks. mis puudutab EUFOR-i, siis ma olen korduvalt öelnud seda, et me peame mõistma seda, et EUFOR-i mandaat Äh, on piiratud ÜRO resolutsiooniga, mis tähendab seda, et äh, sõdureid äh, Liibüasse saata ei tohi, maavägesid. see tähendab seda, et me peame kaitsma humanitaarteenistujate juurdepääsu sest äh, sõjaväe tegevus oleks väga piiratud, mida nad teha saaksid, mõelgem kas või Misratale, kuidas saab aidata Misratat, kui sõdureid koha peal ei ole, äh, selleks, et äh, julgestada linna, kus on viis tuhat inimest, see on väga keeruline kõik. ja sellepärast oleme väga tänulikud et ÜRO ühehäälselt kiitis heaks resolutsiooni, mis päästis Benghazi inimeste elusid, me oleme selle eest tänulikud. aga Äh, niikaua, kuni meil on muid vahendeid, äh, peame me äh, kasutama kõiki võimalusi selleks, et seda ära, neid võimalusi ära kasutada ja sõjaväelised võimalused on tõesti viimased võimalused, mida kasutada. Te küsisite ka tõhususe kohta, ma ei saanud sellest küsimusest päris hästi aru, kas te võiksite seda peale koosolekut veel korrata? või tahate seda praegu mm, mulle lahti selgitada? see puudutab äh, tulevast abitõhususe kohtumist äh, ja seda, äh, milliseid humanitaarabi puudutavaid küsimused peaksid seal laual olema. mis puudutab humanitaarabi perspektiivi, siis meil on tõhususega kaks suurt küsimust. üks on mm, instrumentide mitmekesisus ja see, kuidas oleks võimalik äh, parandada koostööd äh, ja äh, tööjõu jaotust, et vältida dubleerimist ja seda, et erinevad osapooled teevad sama asja. ja teiseks, ääretult oluline on meie jaoks ka see küsimus, kuidas oleks võimalik oma abi kohetoimetamist parandada Ähm, vastutus on ääretult oluline. kuidas äh, näha seda, et me tõesti teeme tõhusat tööd? me oleme kulutanud äh, üks koma üks miljardit eurot eelmisel aastal. me oleme äh, saja neljakümne miljoni inimese elu parandanud, andes neile toitu, juua ja peavarju. Äh, mida rohkem me mõtleme niimoodi, seda äh, paremad me oleme tõhususelt oma töös. ja koordineerimine mm, puudutab ka arenguküsimusi, nii et see puudutab erinevaid valdkondi, aitäh. nüüd annan äh, sõna härra Görensile. aitäh, alustuseks soovin öelda, et proua Georgieva osakond on väga tõhus, reageerib hästi ja meie, minu küsimus viib mind, meid sellest isegi kaugemale. ma arvan, et me peaksime uurima, milline on teie töö iseloom, te peate olema väga hästi reageeriv, sest et need katastroofid ei ole ju ettenähtavad. aga nüüd tahaksin rääkida katastroofidest, mis on ettenähtavad asjad, mille jaoks pikas perspektiivis saab plaane teha. siin ma pean silmas näljahäda probleemi minu küsimus on järgnev, kus saab Euroopa Liit siin valdkonnas lisaväärtust tuua? Lääne, näite sellest on Lääne-Aafrika. mul on tunne, et äh, toiduainetega kindlustatuse probleemi tuleb vaadata seal maailma piirkonnas regionaalsel tasandil kui Nigeerias on selline äh, saak, mis, millest piisab, et seda riiki toita, siis vabakaubanduse piirkonnas äh, naaberriigid, millel on suur ostujõud äh,, saavad äh, oma toiduvajadused leida sealt äh, Äh, riigist viivad kogu vilja Nigeeriast välja ja Nigeerist, Nigerist välja ja seal ei ole jälle midagi süüa. praegu on varude haldamine selline, et äh, ei ole võimalik omaenda riigi põhilisi toiduvajadusi katta. tahan olla siin väga pragmaatiline ning öelda, et äh, enne seda, kui esimesed kolonisaatorid seal maale jõudsid, oli Sahelil äh, toiduainete kogumise ja, ja varumise poliitika, mis äh, lubas neil üle elada kolm aastat põuda. kui teil on sellist tüüpi toiduainete varumise poliitika, siis äh, on sellega võimalik ennetada igasugust näljahäda. peame mõistma, et äh, riiklik tasand, sellest ei piisa, igasugused sätted riiklikul tasandil, nendest ei piisa näljahäda ennetamiseks, me peaksime vaatama asju regionaalsest seisukohast. Euroopa on ainuke äh, tegi ja suuremad riigid äh, nagu Prantsusmaa, Saksamaa ehk suudaksid kogu regiooni üksi ära katta, aga üldiselt arvan, et Euroopa Liit on võtmetegija sellises valdkonnas, seal piirkonnas, kes võiks sekkuda regionaalsel tasandil. nii et kuidas te kavatsete selle küsimusega tegeleda, meil on vaja, ma arvan, strateegilist partnerlust, peaks olema mingisugune äh, toiduainetega kindlustatuse monitooring Äh, seal piirkonnas, mida tunnustaks viisteist, kuusteist riiki seal piirkonnas ja kui seda ei ole, siis me peaksime väga rangelt ja jäigalt välja ütlema, et äh, kui nad ei ole sellises partnerluses nõus selliste tingimustega, millega oleks võimalik vältida tulevasi toidukatastroofi, siis need, kes keelduvad neid samme võtmast, peavad äh, siin ka vastutuse ja tagajärge, vastutuse tagajärgedest võtma. ma tean, et äh, tegemist on äärmiselt keeruka küsimusega, seetõttu ei taha siin sügavuti minna täna, aga minu ettepanek oleks järgnev. kas meil ei võiks olla selline katse teie osakonna, härra Piibalksi osakonna vahel, võib-olla kaasame ka härra De Guhti, selleks, et tuvastada, mida peab tegema selleks, et tagada toiduainetega kindlustatus. me ehk ei saa sellega ennetada kõiki katastroofe, aga teatud hulk nendest siiski ja seda tehes Eh, mingit eh, nähtavust teil sellega muidugi ei ole, sest et kui katastroofi ei, aset ei leia, siis te kella kuuestesse uudistesse ei pääse, aga vähemalt on tehtud asjad, mis tehtud saama peavad. nii et ma arvan, et eh, oluline on selle küsimusega tegeleda sellest seisukohast, nii et kas te saaksite äh, Äh, avaldada oma mõtteid selle strateegilise kavanduse, kavandamise koha pealt ja ehk äh, saaksite arutada seda meiega tulevastel kohtumistel, esitada ehk meile mingit dokumenti, kus äh, teie osakond ning härra Piibalksi osakond on seda küsimust uurinud, samuti on kaasatud partnerriigid, me tahame ju ennetada katastroofe tulevikus. see on nii-öelda ettepanek või kommentaar töömeetodite kohta minu poolt. aitäh! ma arvan, et tegemist on väga hea ettepanekuga, nüüd annan äh, sõna proua Matsurosele. tead, Kaarosel eh.. aitäh äh,, proua esimees äh,, proua volinik, äh, mul on suur austus teie poolt tehtavat töö vastu, austan ka seda lähenemist, mille te olete võtnud äh, ma arvan, et me oleme samal lainepikkusel äh, terve rea asjade osas ja nagu teie, arvan ka mina, et äh, kõige suurem oht humanitaarabile on selle politiseerimine. aga ma ei ole päris kindel, kas ma äh, saaksin seda olukorda võrrelda sellega, kust ja kuidas härra Obama äh, Äh, vaatles äh, Osama bin Ladeni äh, tapmist. aga mis puudutab abi humanitaaraspekti, siis bin Ladeni puhul oli see humanitaaraspekt see, et surnukeha maeti merre minevikus me jagasime aafriklastele laiali piibleid ja võtsime ära nende maa. üks tuntud aafriklane ütles, et eh, kui te siia tulite, siis teil olid eh, piiblid käes, meil oli maa, paar aastat hiljem oli maa teie käes ja meile jäid ainult piiblid nii et meil on vaja mingit eh, sõltumatut uut äh, mehhanismi, nagu proua Strifle välja pakkus, mis äh, tagaks selle, et humanitaarabi vähemalt äh, kriisihetkedel jõuab kohale, kui on krooniline näljahäda, kui on ette ennustatavad kriisid. aga tõesti on oht, et humanitaarabi politiseeritakse. teisest küljest kui on selline riik nagu Küpros kui me seame kahtluse alla selle riigi rolli, mõeldes nüüd sellele, mida ütles äh, proua Keller, teile või, võib-olla äh, ei meeldi riik, olukord seal riigis, aga Küpros on okupeeritud riik ja Küpros teeb seda, mida ta teeb, sellepärast et ta saab seda teha ja ta arvab, et ta saab seda annan sõna nüüd proua Georgieval. ma arvan, et härra Göransi kutse pöörduda tagasi selle teema juurde, jah, me midagi teeme, sellest võib-olla ei piisa. me töötame koos Maailma Toiduprogrammiga, et leida moodus, kuidas aidata kõige kehvemas seisus olevaid riike Äh, kombineerida oma ostujõud, et nad saaksid siseneda turgudele, kus neid võt-, võetakse tõsisemalt. Ehm, me töötame selle kallal, et ei oleks piiranguid humanitaareksportidele, kui riigid nagu näiteks Venemaa otsustab äh, äh, lõpetada ekspordi, siis me oleme võtnud mõningaid samme viimasel aastal, kui oli tõeline näljahädaoht, Sahara taguses Aafrikas, Nigeris, Malis, Nigeeria põhjaosas, siis äh, mina äh, kutsun seda äh, olukorraks, mis ei töötanud, see ei jõudnud uudistesse, sest et olukord oli paremini ette valmistatud, oli rohkem toitu varutud ning me olime valmis sellega tegelema, aga peame seda asja vaatama nüüd mitme nurga alt. me oleme alustanud tööd selle kallal, kuidas tagada toiduainetega kindlustatus. oleme seda arutanud härra Piibalksi ning põllumajandusvolinikuga ning äh, teil on täitsa õigus, et äh, härra De Kuht tuleb siia samuti kaasata. mõtleme selle üle ning äh, tuleme siis sellega teie juurde tagasi Äh, võib-olla see, äh, mis te ütlesite, on kõige parem äh, näide sellest, miks meil on vaja kahte eriruumi. see ei ole küll naljaasi. jah, tõesti, nende poliitilised sõjalised operatsioonid, nende humanitaarmissioonid, need ei ole sama asi ma, mul on tegelikult väga hea meel, et et eh, komisjon tegi selle otsuse, et eh, härra Piibalks ja mina saame need ametikohad, mille me saime, sest me tuleme riikidest, kus ei ole mingisuguseid koloniaaltraditsioone, seetõttu saame me olla objektiivsemad. ning see annab meile ka teistsuguse positsiooni, kui me töötame kohtades, kus minevikus ehk leidsid aset sellised asjad, mis ei oleks tohtinud aset leida nii et ähm, äh, see, mida te ütlesite, ma saan aru, et sellest niimoodi, et kui te tahate, et teid võetakse tõsiselt, siis ei piisa sellest, et kogutakse raha, et äh, saadetakse õiged inimesed, vaid tuleb äh, pidada kinni ka põhimõtetest ja seda teha järjekindlalt. ning see, sellele me oleme ka pühendunud. suur aitäh! järgmine arengukomisjoni koosolek toimub eh, neljateistkümnendal juunil kella kolmest poole seitsmeni ja siis viieteistkümnendal juunil eh, nii hommikul kui pärastlõunal. nii et eh, suur aitäh teile, proua volinik, selle eest, et te eh, tulite siia sellele väga robustsele ja konstruktiivsele arvamuste vahetamisele, suur tänu! Alors, euh, cette réunion se termine mais euh, nous allons poursuivre en huit jah, meie koosolek täna on kohe lõppemas, aga jätkame kinniste uste taga siin ruumis, kus äh, vahetame äh, arvamusi äh, EKO peadirektoraadiga, mis puudutab äh, üheksakümne üheksanda aasta humanitaarabikonventsiooni läbirääkimisi ja siis pärast seda toimub meie koordinaatorite koosolek. nii et need, kes äh, lahkuvad, kas te palun saaksite seda teha vaikselt? ainukesed, kes äh, siia jääda tohivad, on äh, parlamendiliikmed, nende assistendid, fraktsioonide personal ning parlamendi administratsiooni personal ning samuti nõukogu ja komisjon. Donc j'invite toutes les personnes, j'invite toutes les autres personnes niisiis eh, inimesed, eh, kes ei kuulunud nendesse kategooriatesse, võiksid nüüd saalist vaikselt lahkuda, nii et me sa-, meie saaksime oma tööga